Thank you all. Thank you. suur tänu. So if you agree. seega, kui nüüd nõus olete, siis äh, jätkame tööga, olemegi äh, päeva jooksul tekkinud viivituse aja tagasi töötanud ning jätkame päevakorrapunktiga kümme, mis puudutab äh, iga-aastast aruannet seoses põhiõiguste olukorraga Euroopa Liidus, aastad on kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist, raportööriks on Claire Daly QNGL-ist, arutame raporti projekti täna, nii et annangi teile sõna sellele järgneb arutelu, kui soovite, kui liikmed soovivad kommenteerida omalt poolt midagi, palun, annan sõna teile, proua Teili. aitäh tutvustan hea meelega raporti projekti Megan Killiani ja oma kabinetist soovin tänada kuue fraktsiooni töötajad ning ka teisi eh, inimesi, kes töötavad nende raportitega kulisside taga, tänu neile on see võimalik, kuigi neid nimeliselt iga kord ei nimetata. soovin neid tänada nende töö eest, tavaliselt on suur huvi eh, selle töö vastu ja põhjendatult põhiõiguste harta on olnud Euroopa Liidu üks suursaavutusi kuid nüüd kümme aastat äh, hiljem tuleb äh, hinnata ka, kuhu me oleme jõudnud, kui palju on sellest rakendatud ja mida on vaja teha, et muuta harta eesmärgid reaalseks igapäevaelu osaks meie kodanikele ja just sellise äh, pilguga lähenemis, lähe, lähenesimegi oma raportile, et strateegiliselt vaatasime ka komisjoni äh, strateegilisemat kümne aasta ülevaatuse plaani, mis erineb tavalisest iga-aastasest äh, läbivaatusest, võtsime arvesse seda parlamendi raportis, püüame kaasata kuidagi seda kümneaastast ülevaadet, äh, seda me igal juhul püüdsime teha, variraportööridega kokkusaamine oli väga produktiivne, kõik me püüdsime äh, head raportit kokku saada. muidugi me teame, et see, mida me soovime ja milleni me lõpuks jõuame, ei ole võrreldavad teinekord, kuid mulle tundub, et mõneti on meie töö seekord õnnestunud. kõike muidugi ei ole suudetud mainida välja jäänud küsimused ei ole kuidagi vähem tähtsad, need on tähtsad küsimused, kuid me leidsime, et Äh, siin komisjonis on juba teistes valdkondades aastal kaks tuhat kakskümmend tehtud väga tähtsat tööd, näiteks õigusriigi põhimõttes ja meil ei ole mõtet hakata siin raportis seda tööd kordama ja tuua välja kõik äh, kui me toome välja kõik põhiõiguste probleemid, äh, ei ole sellest praegu kasu, vaid me peame keskenduma nendele valdkondadele, kus kas põhiõigus põhiõigused on ohus või neid üldse ei arvestata. seega jah, liikmesriikides on äh, mitmeid probleeme harta rakendamisega, kuid on ka liikmesriike, kus põhiõigusi vähendatakse, nende täitmist vähendatakse mitmes erinevas valdkonnas, rassistlikud, ksenofoobsed, islamofoobsed äh, väljaütlemised äh,, rünnatakse vaba ajakirjandust, sisserändajaid, pagulasi, jah, meie püüdsime raportis olla oma tööd fokusseeri-, fokusseerida rohkem, muidugi on näha, et raport ei ole praegu tasakaalus ja kindlasti me selle probleemi püüame ka lahendada, püüan lihtsalt selgitada, miks selline olukord on tekkinud viies, viite valdkonda käsitlesime majandus- ja sotsiaalsed õigused, õigus võrdsele kohtumi-, kohtlemisele, õigusriiklus, korruptsioon ja sisserändajate põhiõigused. nagu te teate, majandus- ja sotsiaalsete õiguste osa on raportis tõesti praegu proportsionaalselt liiga suur, selgitasin, selgitaksin nüüd kolleegidele, miks see nii on minu jaoks ja ma tean, et teised fraktsioonid ei soovi siin kuigi palju panustada, seega mina leidsin, et see tuleb sisse jätta, aga tuleb jätta ruumi ka muudes valdkondades äh, täiendustele, kus kolleegid soovivad äh, arendada edasi võrdset kohtlemist, teisi vabadusi ja nii edasi. selles kontekstis äh, tulebki arvestada, et just sotsiaal- ja majanduslike õiguste osa raportist tõenäoliselt pikemaks ei lähe, küll aga teised äh, täienevad. majandus- ja sotsiaalsete õiguste vallas me leiame, et need on põhitähtsusega tä äh, jah, mõned neist on küll äh, riiklikusse pädevusse jäävad, äh, mitte meie institutsioonide kätes ei ole, kuid äh, me peame arvestama inimeste majanduslikku olukorda, sotsiaalset olukorda, kui inimesel ei ole katust pea kohal või süüa kapis, siis ei ole tal jaksu ka tegeleda diskrimineerimisega ja teiste probleemidega. me teame, et just haavatavad rühmad on need, kelle põhiõigusi kõige rohkem rikutakse. kindlasti võrdse kohtlemise lõigus käigus märkasite, et oleme siin äh, tööd korraldanud veidi erinevalt seksuaal- ja reproduktiivõigused on saanud täpsema prioriteedi, kui inimesel ei ole kontrolli oma keha üle, siis äh, ei saagi võrdsusest ju rääkida. kui me räägime siin diskrimineerimisest, siis äh, jah, Rooma naiste diskrimineerimisest räägitakse pidevalt, aga mida see siin rääki-, tähendab? me juhime tähelepanu sellele, kuidas Rooma naised äh, paigutatakse eraldi äh, Euroopa sünnitusmajadest, neid teeb, äh, lasta samadesse palatitesse, samadesse osakondadesse, võib-olla tuleks seda ka siin täpsemini käsitleda, seetõttu leidsime me, ja seda täpsemini kui üld, üldsõnaliselt, seetõttu on see konkreetsemalt siin välja toodud, teistes osades oleme vabadustega, vabadustele rohkem tähelepanu töötanud, meediavabadus, äh, samuti on äh, rahumeelsed meeleavaldused sattunud rünnakute alla teatud liikmesriikides, me teame, mis on äh, muidugi rändajate varjupaiga taotlejate olukord ja proportsionaalselt piisavalt palju pööratakse sellele tähelepanu ka selle komisjoni töös äh, ning õigusriiklus ja korruptsioonivastane võitlus saab samuti meilt tähelepanu raportis. korruptsioon on tähtis äh, probleem, millega tuleb tegeleda. see oli lühike ülevaade sellest, kuhu oleme oma tööga jõudnud. nagu alguses ütlesin, oleme üles ehitanud äh, raporti nii, et kolleegide äh, panust saaks veel arvesse võtta, esitame ka omalt poolt muudatusettepanekuid, ootame ettepanekuid ka kolleegidelt, ootan huviga koostööd kõigi fraktsioonidega selleks, et see oleks meie ühine projekt, ma loodan südamest, et äh, suudame seda praegust fookust hoida, kui me kõik teemad prioriteetseks seame, siis ei ole ükski tä-, teema tähtis, seega olemegi vähematele teemadele rohkem tähelepanu pööranud tänavuses raportis, võttes arvesse, et kümme aastat on jõustumisest möödunud ja suur tänu kolleegidele, kes selle tööga praeguseni tegelenud on. aitäh, aitäh, proua Teili! nüüd äh, saame seda teemat ka arutada põhjalikumalt, hea meelega annaksin sõna liikmetele, kes sõna soovivad, variraportööridest alustaksime, esimene variraportöör siiski on äh, nimekirjas juba liikmeid, kes sõna soovivad. Äh, esimesena Carlo Reesler, Rahvapartei, palun. aitäh äh, ja tänan ka raportööri töö, tehtud töö eest ning ka sissejuhatava selgituse eest, kus on tema seisukohti selgitatud. kui me räägime põhiõigustest, siis on vahel äh, üsna lihtne jätta tähelepanuta mõni valdkond, rõhutades liigselt mõnda teist valdkonda ning kuigi me mõistame, et on võimalikult palju kitsendatud teemasid, leiame meie, et ametlikus raportis on palju tähtsam olla faktuaalselt Äh, faktiliselt korrektne ja püüda vähemalt äh, terviklikku lähenemist saavutada nii laia teema puhul, kui põhiõiguste olukord seda on. leiame, et tuleb tõesti mainida ka konkreetseid teemasid, nii nagu raportöör teinud on, kus põhiõigusi oluliselt mõjutatud on, näiteks pagulaste olukord, Rooma vähemuse olukord, aga ka rahumeelsed meeleavaldajad samal ajal aga, kui me jätame välja või eirame suurt äh, osa nendest valdkondadest, kus äh, äh, põhivabadused on ohus, saadame me vale sõnumi mitmetele haavatavatele inimgruppidele, seetõttu oma prioriteetides oleme rõhutanud mitut valdkonda, kus me sooviksime rohkem tähelepanu pöörata siin raportis haavatavad rühm-, inimrühmad on äh, väga tähtsad, tuleb pöörata tähelepanu nende vabadustele ja õigustele ning ma arvan, et muudatusettepanekud selle kohta esitamegi, et saaksid kaetud kõik äh, haavatavate rühmade probleemid. mis puudutab humanitaarolukorda Euroopa Liidu välispiiridel, siis ka siin me näeme vajadust äh, võtta arvesse kõiki faktore, faktoreid, inimväärikusest kuni äh, rändajate ohutuse, turvalisuseni, samuti tuleb mainida võitlust inimkaubanduse vastu ning äh, rääkida Euroopa Liidu kodanike ohutusest, äh, mis on hartas ju esimesel kohal, kiired tehnoloogilised ja digitaalsed arengud tuleks ära mainida, aga ka piisava õigusloome puudumine nendel, selles valdkonnas on põhjustanud probleeme, on saanud selgeks, et mitmel viisil mõjutab see ka põhiõigusi. eriti just, kui rikutakse isikuandmetesse puutuvat või inimeste privaatsust. ning lõpetuseks Põhiõiguste Ametit on raport amet on raportis mainid, mainid, maininud, et antisemitism on üks põhiprobleeme Euroopas. tegime ettepaneku mainida ka seda tähtsat äh, küsimust usuvabaduste lõike all, see puudutab ka väljendusvabadust, kokku, kogunemisvabadust. kahjuks ei ole seda esimeses äh, raporti projektis hõlmatud, kuid äh, tänan raportööri selle eest, et ta püüab muudatusettepanekutega mingis etapis arvestada. Need, see on see suund, kuhu liiguvad meie muudatusettepanekud ning ootan pikisilmi koostööd raportööriga. püüan vähemalt meie poolt äh, vaadata, et raport oleks paremas tasakaalus, terviklikum ja põhjalikum, aitäh! Thank you, Mr Ressler, CPP raportöör. aitäh, Rahvapartei raportöör ja nüüd on sotsiaaldemokraatide raportööril äh, sõna. suur tänu. kõigepealt tahaksin äh, tänada raportööri ja sekretäriaati äh, eduka töö eest, mida nad teinud on ja ka kaasvari raportööri koostöö eest. ma arvan, et ei peaks seda ütlema, aga ikkagi ütlen. demokraatia fundament, äh, põhiõigused ja äh, õigusriik ei ole asjad, mis, mida peaks iseenesestmõistetavana võtma. kuivõrd praegusel hetkel on nad juba mõnes riigis ohus ja see probleem on laienemas. seega raporti kohta. mina olin äh, äh ka üks nendest, nagu ka raportöör ütles, et leiab, et see on lühike äh, äh, raport ja inimestel on ka võimalik seda siis lihtsalt äh, lugeda ja mõista, kasutada oma igapäevases töös. nagu eelkõnelenud kolleeg ka ütles, seal on väga häid, head infot ja ka seal on ka üht-teist, mida saaks veel äh, täiendada või parandada. meie jaoks on sotsiaalsed õigused esmatähtsad ja need peavad äh, käima käsikäes põhiõigustega. see on meie kui sotsiaaldemokraatide jaoks väga oluline. nii et äh, selles osas on veidi parandamisruumi ja nagu raportöör ka ütles, on rohkem keskendutud sotsiaalsetele õigustele, vähem teistele õigustele, mida võiks ka rohkem rõhutada just äh, praegusel äh, ajahetkel. ja siin on äh, mainitud ka seda, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult rahaliit, vaid ka sotsiaalne äh, liit mm, inimeste ja mitte kapitali jaoks ja esmajoones siiski rajaneb see ühistel väärtustel, nagu ka äh, mainitud Euroopa Liidu lepingu artiklis kaks. nii et selles osas jah, on võib-olla võimalik seda veidi parandada Äh, rap-, mm, raportites tihtipeale äh, tulevad äh, need loetelud riikidest, kes antud valdkonnas rikkumisi toime panevad, siis tõsisemaid, vähem tõsisemaid, aga tegelikult äh, peab siiski äh, siin äh, ka silmas pidama seda, et miks mõningaid riike mainitakse ja mõningaid mitte, samas kui siin peaks ka võrdselt kõiki kohtlema. nii et ma arvan, et nii oluline raport ei tohiks lähtuda parteipoliitilistest kaalutlustest. mina uue saadikuna leian, et Äh, mõned arutelud siin äh, häirisid mind äh, vägagi, kui mõned fraktsioonid ei soovinudki mõista, mis mõnedes riikides toimub, tegemist ei ole üksikjuhtumistega, kui rikutakse inimõigusi, vaid see on muutunud süsteemseteks rikkumisteks ja institutsioonide lammutamiseks Äh, samas äh, tuleb äh, meid kaitsta igasuguste inimõiguste rikkumiste vastu. seda küsimust ei ole siin raportis minu arvates päris põhjalikult käsitletud. teine asi on see, et siin mainitakse Euroopa Nõukogu üsna tihti, aga praegu võib-olla oleks eh, hea mõte siiski eh, rõhutada ka seda, mida meie enda institutsioonid teevad. ja kui me seda ei tee, siis kes seda siis meie asemel teeb? nii et eh, ma arvan, et siin on üht-teist, mida saaks siduda siis meie enda tehtud äh, olulise tööga. ja lõpuks ma leian, nagu ka enne kolleeg ütles, et antisemitismi ei mainita siin piisavalt, isla-, islamofoobiat samuti ja ka afrofoobiat tuleb ka mainida. vähemalt möödunud aastal nägime terroristlikke rünnakuid, ka eile oli üks nendest kus siis äh, viha on suunatud teatud rühmade vastu siis äh, nende päritolu või religiooni äh, tõttu. mul on veel mõningaid kommentaare, aga praegu ma sellega piirduksin, aga igal juhul suur tänu teile. aitäh, Renew äh,. Äh, variraportöör on härra Pärase Tundu, aga kas keegi tahab äh, nüüd sõna võtta tema asemel? E-, jah, Sofi Vanetfeld, äh, ma loen ette kolleegi äh, sõnavõttu ja lisan ka omalt poolt kolleeg ütleb, et äh, raportis ei äh, kirjeldata ähm, piisavalt olukorda Euroopa Liidus seoses äh, põhiõigustest kinnipidamisega. Ähm, ja siin on öeldud, siin on küll kirjeldatud majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, asüüliõigust ja nii edasi, sellega ma olen igati nõus, aga on mitmeid väga olulisi asju, mis on siit välja jäänud, näiteks hariduse vallas toimuvad rikkumised, ka äh, väärinfo või digikeskkonnaga seotud rikkumised, ka vihakõne, mis on seotud rassismi või ksenofoobiaga, äh, on väga vähe käsitlemist leidnud ja üks äh, kõige suuremaid probleeme on niisuguse kõne normaliseerimine. õiguste rikkumine, et õõnestada õigus riiki, äh, peaks ka äh, käsitlemist leidma. kuid äh, raportis on väga palju põhjenduspunktides näha ideoloogilist kaalutletust, mis ei ole asjakohane me peame institutsioonina määratlema ja selgitama siin oma prioriteete ja see peaks olema selge ka teistele institutsioonidele, liikmesriikidele ja ja kodanikele. minul äh, isiklikult tuleb, äh, on kavas mm, pakkuda mitmeid muudatusettepanekuid, et seda raportit äh, täiendada ja mina isiklikult nüüd äh, lisaksin ka paar äh, märkust, ma arvan, et me ei peaks väga palju energiat siin äh, kulutama sellele, et, et kas siis jõulupuu paneme üles või mitte. muidugi kõigil on siin erinevad prioriteedid, aga raport tuleb nüüd korralikult valmis teha. tõsi on, et siin projektis on vähe teemasid käsitletud ja see on Äh, poliitiliselt või ideoloogiliselt kallutatud, aga las ta olla, me oleme kõik äh, poliitikud äh, ja meil on kõigil omad seisukohad ja nüüd komisjon peabki siis muudatusettepanekutega seda raportit täiendama ja ma usun, et raportöör on ka piisavalt paindlik, et neid kompromisse kaaluda. nii et siin ei ole mõtet näpuga näidata. meil on Äh, see on selline üldine temaatika, õigusriik, põhiõigused, aga komisjoni äh, lähenemine on palju äh, kitsam. me oleme soovinud riikide põhi, riigipõhiseid soovitusi. niivõrd, kuivõrd see on aus või õiglane, siis ei tohiks ka vältida näpuga näitamist igal juhul me peame ju äh, olema teadlikud sellest äh, probleemidest, mis meil on ja viimaks äh, lähtudes sellest, mida ka teised ütlesid, siin on terve hulk erinevaid teemasid liikmesriikides, erinevaid probleeme, mida ei ole ka siin mainitud, homofoobia, LGBT õigused, Äh, sõnavabadus, äh, äh, eraelu rikkumised ja nii edasi. ja mitmed nendest probleemidest on ka seotud paremäärmusliku ekstremismi esile tõusuga. eile oli ka sellest juttu, nii et ma loodan, et me suudame seda raportööri siin piis-, raportit piisavalt täiendada. suur tänu raportöörile, suur tänu äh,, proua Fanetfeld. nüüd äh, roheliste äh, variraportöör äh, äh, proua Riibo Kiner. Äh, mm, kõigepealt sooviksin tänada raportööri äh, selle esimese versiooni ettevalmistamise eest ja tehtud jõupingutuste eest äh, kahe möödunud aasta e, jooksul e, oleme näinud, et põhiõiguste e, kaitse Euroopas on vähenenud, seda perioodi see raport käsitlebki. see peaks meile muret valmistama. praegu ei ole põhiõigused enam nii palju kaitstud kui varem ja see kriitiline olukord riikides on ka leidnud kajastamist erinevates raportites mitmete organisatsioonide poolt ja ka siin raportis seda mainitakse. meie fraktsioon leiab, et raport peaks veelgi kaugemale minema, ka teised variraportöörid on seda maininud, ei ole mõtet lihtsalt äh, loetleda äh, põhiõigusi üksteise järel. me peaksime võtma arvesse kõiki neid äh, Ähm, äh, rikkumisi ja peaksime ka osutama äh, äh, avalike võimu tegevusetusele ja siin peaks viitama ka te-, valitsusväliste organisatsioonide tegevusele Vahemere piirkonnas, kodanikuühiskonna probleemidele, ka ajakirjanike tagakiusamisele, kes korruptsiooni kritiseerivad ka naiste äh, tapmised, äh, LGBTI õigused ja äh, rändajate ning asüülitaotlejate õigused. me tahaksime ka viidet sellele, et äh, võimude lahusus on siin väga oluline, oleme näinud möödunud aastatel, et äh, sõnavabadust ja ühinemisvabadust on äh, piiratud ja seda tuleks samuti raportis esile tõsta. veel üks teema, keskkonna ja kliimaalane vastutus seoses äh, põhiõiguste ja inimõigustega, ma ei hakka sellega siin väga pikemalt äh, äh, rääkima, ma usun, et lähipäevadel saame seda raportit täiendada, nii et see peegeldaks kõigi fraktsioonide seisukohti aga ma arvan, et on väga hea mõte äh, kirja, äh, kirjeldada, kaardistada olukorda, aga oluline on ka tegutsema asu-, tegutsema asuda, muidu ei ole meie tööl mingit mõtet. järgmisena äh, saab sõna proua Višnevska. aitäh! tahtsin äh, tänada äh, raportööri äh, selle raporti projekti eest. tundub, et see ei ole päris täielik, see ei ole ka objektiivne ja teemakeskne. minu arvates peaks see rajanema faktipõhisel kirjeldusel ja analüüsil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 näiteks mis puudutab abordiõigust ja reprodu-, reproduktiivõigusi, sest need äh, teemad on äh, liikmesriikide pädevuses teatavasti, seega me ei saa öelda, et äh, rikutakse abordiõigust, kuivõrd see ei ole Euroopa ähm, põhiõiguste hartasse välja toodud artiklis kaks ütleb harta, et igalühel on õigus elule ja just sellele tuleks keskenduda. lisaks sellele on Euroopa Kohus öelnud, et äh, äh, ei konventsioonis ega üheski artikli ja konventsiooni ühtki artiklit ei saa äh, tõlgendada nõnda, et sellega antakse abordiõigus. sama lugu on seksuaalharidusega, mis puut-, mis käib liikmesriikide pädevusele, nii et ei saa jällegi rääkida siin niisuguse õiguse rikkumisest. Euroopa Liit peaks täielikult austama liikmesriikide pädevust hariduse äh, valdkonnas ja haridussüsteemi äh, korralduse vallas ja seega on neil igati õigus ja kohustus oma haridussüsteemi äh, korraldada ja sealhulgas siis ka seksuaalhariduse andmist, nii et äh, minu arvates äh, on ka siin puudulik viide seksuaalharidusele Poolas, kus siin süüdistatakse siis Poolat äh, rikkumises, äh, kus siis äh, räägitakse seksuaalhariduse kriminaliseerimise otsusest. Poola valitsus on selgitanud, et Poolas ei ole niisugust sätet olemas ja ei ole ka olukorda, millega, mis võiks kaasa tuua seksuaalhariduse andmise kriminaliseerimise. see on valeinfo. mis puudutab asüüliõigust, siis ei võeta siin arvesse laiemat olukorda seoses rändega. me peaksime siin meeles pidama ka välismõõdet sest äh, äh, tõhus koostöö kolmandate riikidega, päritolu äh, riikidega võimaldaks neid probleeme ka leevendada. nüüd veel üks varasemaid sõnavõtte, mida siin, mis siin oli Ehm, parem ehm, äärmusluse kohta, aga meenutage, mida ütles äh, volinik Jourov eile, et äh, äh, ei saa äh, ühtki e, ekstremismi äh, õigustada ja mina olen sellega nõus. seega Äh, mulle tundub, et sellega äh, püütakse äh, avalikus arvamuses, avalikku arvamust just mõjutada negatiivselt parempoolsete poliitikute suhtes. ja minu meelest on juba see vasakäärmuslaste tegu. jah, aitäh, teised liikmed sooviksid ka oma sõna sekka öelda, nii et annan nüüd sõna härra Saleho, palun. aitäh. kõigepealt sooviksin tänada raportööri selle keeruka töö eest, mis ta on teinud, sest äh, siin raportis ei ole väga lihtne olnud äh, valikuid teha. kuid ma olen üllatunud, et seal lausa kolmes korras siiski otse mainitakse otsesõnu Hispaaniat. sõltumatult äh, järeldustest, mis selle kohta tehakse äh,, leian mina, et me peaksime siiski lähtuma faktidest ja et faktid peavad olema tõendamist leidnud. tõsi, siin räägitakse poliitilistest juhtumitest, vangistatud inimestest, kes on oma arvamust väljendanud ametiaja jooksul. see on vale. Hispaanias ei ole poliitilisi vange, meil ei ole poliitvange või inimesi, kes on vangistatud, kuna nad on väljendanud teatud poliitilisi seisukohti. Need süüdistused on täiesti alusetud. ja ma arvan, et sellistel juhtudel peaksime olema ettevaatlikud. tõsi, poliitikud äh, on äh, toime pannud äh, rikkusi, rikkumisi, võttes arvesse Hispaania konstitutsiooni, mille eesmärgiks on kodanike õigusi kaitsta. teiseks räägitakse olukorrast Ceuta ja Melillas ja räägitakse ka eh, inimeste tagasisaatmisest ilma igasuguse õigusliku aluseta. Mm, tõsi, ma mõistan, eh, millised kaalutlused võivad siin taga olla ja olukord nendel eh, piiri, nendes piiripunktides on ka pingeline. kuid nädal aega tagasi Euroopa Kohus näiteks kuulutas välja lahendi just seote Melia tagasisaatmistega seoses ja kohus väljendas end väga selgelt, öeldes, et niisugused tagasisaatmised antud kontekstis on igati kooskõlas Euroopa õigusega ja ei eelda ja see ei kujuta endast üldse kodanike põhiõiguste rikkumist muidugi me oleme valmis äh, raportööriga äh, nendes küsimustes aru pidama. aitäh, järgmisena saab sõna proua Purek. aitäh, mina olen äh, pärit Poolast, kus on väga palju inimõiguste rikkumisi, naised Äh, kannatavad perevägivallal, neil ei ole äh, õigust aborti teha ja ennekõike äh, kannatavad just puuetega naised, rooma naised ja nii edasi. nii et meie kohalikud võimud on loonud LGBTI vabasid piirkondi ja äh, meil on olnud tõesti palju vägivalda laste õiguste äh, kaitseks, laste õiguse kaitse pärast ütleb, et äh, on õigus ka kehaliselt karistada lapsi. nii et see raport peaks kõigi nende probleemidega tegelema ja peaks meie kõigi jaoks häirekellana mõjuma. ja kas soovite nüüd veel enda nimel sõna võtta? tahtsin lihtsalt äh, vastata sellele, mida ütles proua Fatiga äh, seoses sellega, et püütakse stigmatiseerida ähm, parempoolseid ähm, poliitikaid ja, ähm, poliitikaid ja parteisid. see on täielik jaburdus. ka teie äh, kui teie väidate siin, et on seos rände ja vägistamise vahel, siis ma tõesti prote-, protestin selle äh, vastu. Äh, äh, vägistamine on üldine, üleüldine probleem. aga see ei ole seotud rändega, oleks hea, kui te seda tunnustaks, et selle asemel, et hakata rassistlikel motiividel häbimärgistama teatud äh, teatud äh, rühmi, mul on ükskõik, kes neid asju ütleb, kas parempoolsed või vasakpoolsed, aga ma protestin alati selliste asjade vastu. hästi, jah. jah, kui soovite kommenteerida, siis äh, palun, teil on õigus seda teha, aga aitäh mina ei ole küll äh, näidanud äh, üles niisuguseid kavatsusi, nagu teie mulle omistate. Äh, sõltumata sellest, mis riigist me siin räägime või kus see vägivald on toimumas, see on alati negatiivne, kuid me peame siiski julgelt ju osutama kriitilistele olukordadele. mina ei ole kunagi öelnud sellest, et kogu ühiskonnale tuleks mingit kuritegu omistada või teatud rühmale tuleks mingit kuritegu omistada. kas proua Kemp soovib ka midagi lisada? jah, mina tahaksin lihtsalt ühte asja küsida. kuna me oleme äh, äh, siin äh, juba äh, mõnda aega äh, tegutsenud. nii-öelda vanad Euroopa äh, liikmesriigid ei peaks käsitlema end kui mentoreid meie riikide suhtes. võib-olla jah, Sofi, võiksime seda arutada kuskil kohvitassi taga, kuid Äh, siin on lihtsalt äh, äh, kaks probleemi siin punktide viis ja seitse vahel. ja siin on selline vastuolu, mis minu meelest tuleks kõrvaldada, kuid see on jällegi keeruline. aga see sõltub raportöörist. kui keegi on steriliseerimise vastu, siis mina ja mina näiteks olen aga äh, abordi äh, poolt äh, abordi vastu ja laste õiguste rikkumise äh, vastu. ja teiseks, siin ei ole ka üht väga olulist asja mainitud, nimelt kristlaste kaitsmist Euroopas, kuna neil on tarvis niisugust kaitset. eile ütles volinik Jourova, Äh, äh, et ei vastanud õieti minu küsimusele. Äh, meil olnud, meil on olnud siin möödunud aastal rünnakuid kristlaste vastu, keskmiselt viis rünnakut päevas, see on väga oluline probleem sest jah, siin räägitakse naistest, roomadest, igasugustest õiguste rikkumistest ja ma arvan, et nende rühmade hulka tuleks äh, kaasata ka kristlased, keda diskrimineeritakse mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. suur tänu, proua Kempa. kui äh, rohkem liikmeid äh, sõna ei soovi, siis annan uuesti sõna proua Teelile. aa, ma sain aru et komisjon on ka siin äh, kohal. Äh, DG äh, Justice'ist. proua Barbara Nolan. ei, ma olen Natalja Stockholm, ma töötan koos jah, ma Barbaraga põhiõiguste valdkonnas ja aitäh, et mulle sõna andsite, tahtsin Ehm, tänada raportööri hea raporti eest, see on hästi struktureeritud, seal on pööratud tähelepanu põhiprobleemidele hästi ja see ei ole keeruline, see ei ole lihtne ülesanne, tänan ka variraportööre ja teisi äh, parlamendiliikmeid kommentaaride eest. tõsi, et äh, raportööri töö ilmselt ei tule siin väga kerge, aga nagu proua Teili ütles, siis äh, äh, saab selle kaudu äh, siis äh, Euroopa, infot Euroopa Liidu põhiõiguste harta äh, elluviimise uue strateegiaga seonduvalt. see strateegia tuleb siis välja hiljem käesoleval aastal ja see äh, puudutab siis seda, kuidas liikmesriigid ja institutsioonid saavad äh, toetada tegevusi harta äh, elluviimisel, nii et see kaitseks tõhusalt kõigi õigusi Äh, ja kohtunikud ja muud äh, õigussüsteemi töötajad ja äh, parlament õigust, igasuguste õiguste eest võitlejad, ombudsmanid ja nii edasi, saavad siis kõik kaasa lüüa, et see harta tõesti konkreetselt ka ellu viidaks ja ei jääks lihtsalt järjekordseks äh, dokumendiks. aitäh! kui äh, rohkem ei ole sõnasoovijaid, siis pöördun raporti, raportööri juurde tagasi, aga võib-olla ka mõni sõna siis äh, ajakavast. jah, esiteks aitäh. kindlasti ei tule see mm, protseduur nii lühike, kui me võib-olla eeldasime. arutelu oli väga tore, mul on hea meel, et Äh, siin oli äh, erinevaid äh, soove, üleskutsed, provokatsioonid, jah, et loomulikult tegelik arutelu hakkab toimuma siis nii-öelda kulisside taga. ma tõesti saan öelda, et arutelu oli Äh, asjalik, tänan kõiki kolleege, ma ei hakka äh, siin kõiki äh, küsimusi eraldi välja tooma, tõsi, poliitilised seisukohad on erinevad ja, ja ka faktide osas on meil siin probleeme, ma ei hakka siin ähm, poliitiliste vastuolude kohta midagi ütlema, aga liikmetel tõepoolest on õigus oma arvamusele, nad võivad olla isiklikult abordi vastu, sellest ei ole halba midagi, kuid teil ei ole õigust seda seisukohta teistele peale suruda Äh, ja siin viidati jah vastuolule, äh, et kutsutakse üles äh, sunnitud steril-, sundsteriliseerimisele ja siis seoses selle naise õigusega abordile, sest need on tegelikult, siin ei ole midagi ebaloogilist, naisel on õigus oma keha kontrollida, neil on õigus otsustada, millal nad soovivad lapse saada ja milli-, millistel tingimustel mitte, et siin ei ole mingit vastuolu nii et äh, äh, naiste äh, õigusi võib selles vallas küll väga tõsiselt rikkuda, kui keelatakse ligipääs niisugustele protseduuridele. ma ei hakka siin vastama üksikasjalikele küsimustele, tegeleme nendega üldisemalt edasi ja rajaneme kindlasti oma tegevuses faktidel eh, eh, ja <clears throat> lähenemine peab olema tasakaalustatud, kui me mainime riike, siis eh, see peab olema kõik põhjendatud ja püüame olla tasakaalustatud ja tõsi, et majandus- ja sotsiaalõiguste rõhutamine on oluline, sellega ma olen nõus Äh, tõsi jah, äh, digiõiguse mainimine oli äh, ka igati asjakohane, aga siin jah, mingid asjad jäid välja lihtsalt sellepärast, et oleks rohkem ruumi teiste oluliste küsimuste jaoks, nii et ma hea meelega ka lisan siin juurde seda, mida kolleeg, kolleegid veel, lähtuvalt sellest, mida kolleegid ütlesid, mul on endalgi veel palju ideid, nii et praegu oli see raport lühike, öeldi, et see on hea, aga kindlasti läheb see ka nüüd ähm, äh, pikemaks. ja ma arvan, et äh, nüüd on meil siin äh, töö tõesti hästi rajal, saame edasi minna ja püüda siis ka ajakavast kinni pidada. suur tänu kõigile kolleegidele. aitäh selle kokkuvõtte eest, nii et saan öelda, et nii et Äh, muudatusettepanekuid saab nüüd hakata tegema praegusest hetkest alates. Äh, siis on meil ka äh, ajakava paika pandud muudatusettepanekute esimene tähtaeg on kahekümne viies veebruar seitseteist kolmkümmend pange see kirja. Äh, nõnda saame siis raporti projekti vastu võtta siin komisjonis aprilli keskel võib-olla, viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aprilli ringis. ja täiskogu hääletus võiks ehk toimuda maikuus. aitäh teile! tundub, et täna hommikuks oleme ühele, ühele poole saanud ja kell kaks jätkame kui äh, toimub äh, kuulamine tehisintellekti teemal, aitäh. What? Well, there will be plenty of amendments to that.